Eh, next... ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Eh, selleks on suuline küsimus komisjonile ja see puudutab piirkondlikku riigiabi Bardzo proszę o zabranie głosu autorkę. E, Nii et ma paluksin, et selle suulise küsimuse autorid võtaksid sõna. Eh, proua Hübner, kes on Regionaalarengu Komisjoni esimees. nii et ma räägin praegu komisjoni nimel. Eh, tegemist on resolutsiooniga, mis eh, pärineb selle aasta jaanuarist, see puudutab siis riigiabi moderniseerimist. ma teen lühidalt, sest see küsimus on kõikidele hästi teada, eriti volinik Almunia on asjadega kursis. Euroopa Parlamendis eh, praegusel hetkel toimuvad arutelud regionaalpoliitika osas eh, järgmiseks eh, finantsperioodiks ning paistab, et nende suuniste valguses, mida praegu koostatakse, muutuvad teatud asjad mõttetuks, aga oluline on regionaalpoliitika, eh, selles osas ka riigiabi reegleid. Need uued reeglid tekitavad küsimusi, kas kõigepealt on majanduslikust, poliitilisest, sotsiaalsest seisukohast eh, nende sisseviimine kõige mõist-, mõistlikum, kas sellega ei vähene Eh, piirkondlik riigiabi, sellel on üsna piirav mõju eh, euroala investeeringutele eh, nende osas, kes esimesest sihtalast välja liiguvad. peab arvestama ka seda, et teatud valdkonnad on hästi, on väga tugevalt mõjutatud praegusest kriisist ja niimoodi võivad teatud piirkonnad ja riigid osa jääd, ilma jääda eh, finantsabist eh, ja eh, komisjon kasutab erinevaid eh, aastaid, mille mm, alusel eh, määratletakse piirkondi ja sellepärast minu esimene küsimus on see, mikspärast ei ole keskpikaks läbivaatuseks ette nähtud mingit konkreetset tähtaega, mikspärast see aeg on jäetud lahtis, lahtiseks. me kardame, et praegu tekib erinevus piirkondade vahel, et juhtrolli saavad enda kätte ähm, ähm, pealinna piirkonnad ja selles osas on vaja midagi ette võtta. regionaalarengu komisjon on praegu hõlmatud uue seadusandliku raamistiku väljatöötamisega. on vaja, et komisjon jätkaks meiega dialoogi et kõik eh, lahendamata küsimused saaksid eh, välja toodud. ma loodan, et see edasine koostöö meid aitab. ma nõud, rõhutaksin ka vajadust eh, kõikide volinike omavahelise koostöö järel kõigepealt härra Haan ja Almunia peaksid käsikäes töötama, sest meie arvates niimoodi äh, muutuvad reeglid selliseks, mis aitavad meil paremini eh, piirkondlikke poliitikaid ellu viia eh, nendest dramaatilist, selles dramaatilises olukorras, mis praegu majanduse ja töökohtade loomisel Euroopas on. suur tänu! suur tänu! ja ma tahan nüüd eh, tervitada volinik Almuniat ja ma palun, et ta sõna võtaks komisjoni nimel. tänu, juhataja. suur tänu, proua Hüübner, endine kolleeg komisjonis. mul on väga hea meel, et te tõite selle arutelu Euroopa Parlamenti ei hakka ma teid tänama selle eest, et see arutelu toimub pärast kella kümmet õhtul, aga ma tulen iga kord teie juurde Euroopa Parlamendi, kui te mind kutsute ja selles mõttes on mul hea meel teie eh, hulgas olla. mul on väga hea meel arutada teiega ka piirkondliku riigiabi suuniseid. me oleme mm, seda arutanud eh, eh, juba varem, aga nüüd kolleegiumis arutame me seda poliitilisest seisukohast. mai alguses oleme me konsulteerinud regionaalkomiteega, sotsiaalmajanduskomiteega, meil on olnud kohtumisi eh, esindajatega liikmesriikide erinevatest piirkondadest, oleme kohtunud eh, liikmesriigi parlamendi esindajatega ja kui eh, niisugused suunised vastu võetakse, siis olen, siis enne seda vastuvõtmist olen ma järgnevatel nädalatel valmis arutama ka seda teie komisjonide, komisjoniga me saatsime esimese variandi parlamenti, sest me oleme alati olnud huvitatud, et parlament osaleks avalikes konsultatsioonides. meie, mina eh, pöörame väga suurt tähelepanu eh, nendele arvamustele, mis tulevad parlamendist ja praegu on ja see on olnud alati võimalus meie suuniste paremaks tegemiseks ja ma arvan, et neid on siiamaani võimalik paremaks teha, see võimalus neid paremaks teha eh, jääb alles kuni viimase hetkeni. ning ma kavatsen lõppe ettepaneku juuni alguses esitada eh, volinike kolleegiumile liikmesriigid ja piirkonnad on palunud piisavat aega, et need suunised ellu viia, nad vajavad aega vähemalt järgmise aasta alguseni. ja praegu me mõtleme, kas on võimalik neid suuniseid ellu viia esimese jaanuarist järgmisel aastal, aga eh, kui see ei ole võimalik, siis nad jõustuvad esimestel kuudel järgmisel aastal. oluline on see, et me peame olema järjepidevad. Eh, me peame olema järjepidevad eh, regionaalsete suuniste ja regionaalsete poliitikate vallas see ei tähenda, et kõik kriteeriumid peaksid olema abi andmiseks täpselt samasugused. meil on vaja luua raamistik, mis annavad võrdsed võimalused investoritele teatud regioonides, aga see ei lange täpselt kokku sellega, mida näevad ette eh, reeglid struktuurifondide osas, te ju teate seda väga hästi. olen ma pidevalt konsulteerinud ka kolleeg Haaniga, me teeme eh, tõesti tööd käsikäes regionaalpoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika eh, järgmistel aastatel on väga oluline eriti oluline, ma nimet-, on see, et ma nimetaksin praegu siin ära paar punkti. kõigepealt, eh, millist rahva hulka hõlmatakse? me vähendasime seda üldine, eh, üldine Ehm, üldine inimeste arv, keda aidatakse nende ettepanekutega, on nelikümmend viis protsenti, vahepeal seda muudeti, nüüd on nelikümmend viis tagasi e, ja ilmselt tuleb arvestada konkreetseid olusid erinevates riikides, kus on väga tõsine kriis, ma räägin siin Kreekast, Küprosest ja võib-olla eh, elanikkond, hõlmatud elanikkond on suurem lõppkokkuvõttes, aga eh, seda ma praegu ei oska öelda, aga see on üks mureküsimus. nüüd tõepoolest on õige see, et abistatud et me eh, pakume teatud piirkondades suuremat abi intensiivsust ja teistes väiksemat kui me vaatame tervet Euroopa Liitu, siis on olemas eh, eh, regionaalsed erinevused, aga need vähenevad. siin me räägime eh, regionaalabist, me räägime territoriaalsest ühtekuuluvusest ja nii edasi. aga territoriaalsed erinevused vähenevad. ma arvan, et üks põhjus on veel väga oluline. liikmesriikidel on teatud e, eelarveline võimekus, teatud finantsvõimekus ja nad peavad toetama e, investoreid. kui me abi intensiivsust ei vähenda, kui me e, kasutame samasugust abi intensiivsust nagu enne kriisi, kui finants võimekus oli liikmesriikide vahel ühtlasemalt jagatud, siis eh, me kardame, et, et eh, me mitte ei vähenda regionaalseid erinevusi, vaid me eh, loome niisuguse olukorra, kus need, kendel on finantsvõimekust, lähevad pikkade sammudega edasi, teised mitte. Need on mõned teemad, mida on vaja arutada, aga ma arvan, et meie lähtepunkt on väga hea. osa sellest abist, mida anti eh, vastavalt eelnevale raamistikule, eh, ei täitnud oma eesmärke. see oli abi, mis eh, ei suurendanud piirkondade investeerimisvõimalusi see oli raha, mis anti investoritele, kes oleks nagunii selles piirkonnas samad ressursid investeerinud. väga paljudes liikmesriikides on praegu probleeme eelarve eh, võimekusega, seda, see ei ole mitte tänane probleem, vaid eh, see jääb eh, eh, kehtima ka selleks ajaks, kuni need suunised on pädevad. ja nüüd lõpuks. ma ei tea, kas vahe läbivaatamine on kirjutatud suunistesse sisse või mitte, aga eh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande seitsmenda aasta perioodiks on äärmiselt oluline vahe läbi, vahe eh, läbivaatus, sellepärast et eh, kriis mõjutab erinevaid liikmesriike erinevalt. suur tänu, härra volinik ja nüüd me siis anname me fraktsioonide esindajatele kõne, kõneaega ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis me alustaksime härra Vlašekist. suur tänu, daamid ja härrad. moderniseerimine riigiabi osas piirkondlikul tasemel Äh, on äärmiselt oluline ühtekuuluvuspoliitikaga, me ei ole veel ühele poole jõudnud, me oleme ennast avanud riskidele ja piirkondadel on kanda raske koorem. piirkondadel on raske äh, saada abi Eh, nendel suureneb ka halduskoormus. piirkonnad peavad dokumenteerima, millist kasu nad on saanud eh, investeeringutest. ja sellepärast me peame mõtlema, kuidas rakendada hiljutist Euroopa Kohtu lahendit. see võib tähendada, et infrastruktuur, mis ei eh, suurenda sissetulekuid, eh, leiab äramärkimist negatiivsel moel, see tekitab eh, küsimusi programmeerimisperioodiks. tekib küsimus, kas see kõik vastab reeglitele või mitte ja millised on tingimused abi saamiseks, millised on ühiste sätete määrusest eh, tulenevad nõudmised mulle tundub, et halduskoormus suureneb liikmesriikidele ja liikmes ja liikmesriigid ei ole selle üle õnnelikud. Eh, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. volinik ütles, et eh, kell on juba palju, aga mina kuulasin äh, tema sõnu ja ta ütles, et äh, parandamiseks ei ole veel liiga äh, hilja. regionaalarengu komisjonis härra Vlasak alustas raporti koostamist, mida me ka hääletame ja mis puudutab neid suuniseid, siis nende puhul ei ole ette nähtud äh, parlamendi kaasotsustamisõigusi, aga iseenesest on ju oluline, et me oma tööd korralikult koordineeriksime, see on oluline nii et, kodanike kui ettevõtete jaoks ning seetõttu me Regionaalarengu Komisjonis koostame aru, raporti, mida me hääletame mais. millega tegemist on? mul on mulje, et äh, me läheme erinevas suunas, teie lähtute erinevatest andmetest, erinevatest võrdlusaastatest, vahel on tegemist tarbetute erinevustega e, nende regioonide osa, puhul, mille üle me otsuseid langetame. ning teine asi, osades Euroopa riikides on e, ja piirkondades on e, ettevõtteid, kus on rohkem kui kakssada viiskümmend töötajat, mis jäävad abist välja, aga mul on jäänud mulje, et tegemist on just nimelt äh, nende veidi suuremate ka-, VKE-dega, mida me peaksime kaasama. Äh, kiirendatud innovatsiooni jaoks on meil vaja just nimelt selliseid ettevõtteid nendes piirkondades, kus äh, innovatsioon saaks toimida, me ei saa selliste reegli läbisurumist lubada, kodanikud ei oleks sellega nõus. nagu ma ütlesin, härra Vlasak koostab raporti, me tuleme selle puhul selle teema juurde tagasi ja minu meelest on väga hea, et nii äh, avatult reageerisite ja ma loodan, et see kordub ka siis, kui me oleme valmis äh, äh, härra äh, Vlasek raportiga, aitäh, proua Kleeva, palun! aitäh, ma arvan, et me arvestame sellega, mida äh, volinik ütles, ta lubas, et tuleb regi komisjoni ette, meile meeldib, kui te meie komisjonis käite. aga nüüd lähen üle emakeelele, ütleb kõneleja Äh, piirkondliku riigiabi äh, moderniseerimise plaan on täiesti ajakohane ning ma arvan, et see mõjutab positiivselt majanduskasvu ja tööhõivet. mulle teeb aga muret see vastuoluline lähenemine piirkondliku riigiabi andmisele äh, muudetud äh, ühtekuuluvuspoliitika raames. tooksin mõned näited. Lääne-Sloveenia Äh, see moodustab, äh, seal elab peaaegu pool Sloveenia rahvastikust. uute reeglite järgi kaotaks see piirkond peaaegu igasuguse juurdepääsu piirkondlikule regionaalabile praktiliselt üleöö. Lääne-Sloveenia on äh, nii-öelda turvavõrgu kate-, kategoorias äh,, mis on siis äh, üle hüpanud sellest äh, üleminekuregiooni kategooriast äh, tegemist on piirkonnaga, mis sõltub väga palju riigiabist. Äh, ligemale tuhat kuussada äh, töökohta on viimastel aastatel loodud selles piirkonnas just nimelt tänu riigi abile ja seetõttu on väga oluline, et oleks ikkagi olemas sünergia nende muudatuste vallas, mida viiakse sisse ühtekuuluvuspoliitikasse ja regioon, äh, piirkondlikku abi andmisse Äh, Lääne-Sloveeniale on seda turvavõlku ühtekuuluvuspoliitika raames juba lubatud ja ma kutsuksin komisjoni üles äh, tagama selliste piirkondade võrdse kohtlemise järgmise seitsme aasta jooksul. aitäh ja nüüd härra Kälehär. aitäh, president. kõigepealt tahaksin ma tänada äh, komisjoni asepres-, presidenti selle eest, et ta täna õhtul siia tuli seda väga olulist teemat käsitlema, tegemist on siis kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta riigiabi suunistega. asepresident teab juba, mida mina selles küsimuses arvan. ma olen temaga juba varem kohtunud me oleme asepresidendiga mitmeid küsimusi arutanud, väga oluline on, et Eh, selle abiga kaetud inimeste hulk Iirimaal ei väheneks. Eh, ja ma arvan, et eh, et sama soovivad ka mitmed teised riigid, näiteks Portugal ja nagu ma ütlesin, siis juba minu enda kodumaa, mis on viimasel ajal väga palju kannatanud. meil on väga kõrge tööpuudus ning kui seda abi ei oleks, siis jääksid väga paljud tööhõive edendamise võimalused kasutamata Äh, äh, mul on äh, väga, mulle teeb väga palju muret see, et abi ei saa enam anda suurtele ettevõtetele, mida Iirimaal on üsna palju eriti just Iirimaa lääneosas ja, ja, ja loode osas on, oleks probleem kõige tõsisem investeeringud, investeerimisabi on vaja just nimelt selleks, et äh, regionaalseid probleeme lahendada, nagu näiteks geograafiline kaugus, halvad ühendused ja väga palju on selliseid ettevõtteid, mis võib-olla ei oleks äh, hakanud tegutsema sellistes äärepoolsetes piirkondades, kui ta seda abi ei ole, oleks saanud. Äh, tegemist on ettevõtetega, mis tihtipeale annavad tööd rohkem äh, kui kahesaja viiekümnele inimesele või nende käive on suurem kui viiskümmend miljonit komisjon võiks siiski lubada teatud konkreetsetes tingimustes sellist abi nendele ettevõtetele ja, ja teatud investeeringuid ning lõpetuseks ähm, tuleb arvestada ka selliste ettevõtete investeerimise arenguvajadustega, mis on suunatud just nimelt äh, laienemisele ja edenemisele, aitäh! ja nüüd proua Schötter. aitäh, härra juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid meie rohelised oleme ilmselt ainus fraktsioon, äh, kes toetab komisjoni selles, et äh, luua Äh, toetusmeetmed ainult väikestele ettevõtetele, eh, tehes erandeid äh, eh, enam soot-, äh, vähem soodsamas olukorras olevatele riikidele. kui me oleme suuremeelsed ja näeme ka suurettevõtetele eh, ette abisaamisvõimalused, siis me teeme ukse lahti toetuste shoppingule nii-öelda. suurettevõtteid on Äh, su-, su-, suurettevõtted tulevad sinna, kus neile pakutakse kõige rohkem äh, toetust, kui mõni teine äh, piirkond pakub rohkem toetust, siis nad panevad ettevõtte kinni, rändavad kuskile mujale. tegemist on toetuste konkurentsiga ja teie põhimõtteliselt kannate ettevõtete investeerimise riski ettevõtted rändavad Euroopas ühest kohast teise. ma näiteks tooks Nokia. Nokia hoolimata sellest, et saadi kahe tuhande seitsmendal aastal rekordilised kasumid, äh, sulges äh, aasta hiljem äh, Bochumis ettevõtte, mis oli avatud üheksakümne üheksandal aastal riigi toetusi kasutades ja siis viidi see ettevõte üle Rumeeniasse, kuna Rumeenia pakkus Äh, suuremat toetust ja kolm aastat hiljem äh, koliti ettevõte ümber Aasiasse ja ja äh, me toetame väga paljusid inimesi globaliseerumisega kohanemise fondist, sellepärast nõudis Euroopa Parlament uut raamõigusakti selleks, et, et ettevõtted peaksid vähemalt kümneks aastaks koha peale jääma või eh, eh, saadud toetuse tagasi maksma. meie ootame, et eh, komisjon võtaks selle kümne aasta reegliga oma määruses üle ja ma loodan, et te vastate mulle täna õhtul veel positiivselt. There... aitäh ja nüüd on, soovitakse teile esitada sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus vastama? sõna saab härra Van Nistelrooy. Ik, ik, ben, ik ben verrast door de avalans. mind eh, veidi üllatas see, eh, et nii palju räägitakse suurtest ettevõtetest. Te ju ise äh, näitasite ära, milline võiks see lahendus olla, et vaja on tingimusi, mis puudutavad äh, ettevõtete üleviimist, nii on seda võimalik takistada, see on ebaõiglane, et te olete suurettevõt-, ettevõtete vastu. suured ja väiksed ettevõtted saavad ju koos palju paremini innovatiivselt tegutseda, kas te olete sellega nõus? sõna vastuseks. suurettevõtted ei vaja öö, toetusi toetuste konkurents äh, lihtsalt äh, paneb meid ühest kohast teise kolima. me oleme selliseid kogemusi juba saanud ja seda näitab ka Nokia juhtum ja sellepärast on meil vaja kahte asja, meil on vaja esmalt äh, seda olukorda, et me võtame suurettevõtteid vastu, selle, me oleme nõus neid ka toetama, aga meil on vaja teiseks äh, Äh, nendes vaesemates piirkondades, äh, kus äh, suurelt toetatakse kümne aasta reeglit. aitäh ja nüüd saab sõna härra Marži. aitäh, härra volinik, selle reformi põhijooned tekitavad palju küsimusi ja praegusel kujul ei ole need aktsepteeritavad, eriti äärepoolseimate piirkondade jaoks äh, kellel äh, langeb vähemalt äh, kolm erinevat karistust nii-öelda. Äh, ühelt poolt muudetakse abikülblike piirkondade määratlust ning ei võeta enam arvesse äärepoolsemate piirkondade erilist olukorda, mis on seotud nende kaugusega ning äh, kõigi ettevõtete puhul toetuste kaotamine ei ole äh, äärepoolsemate piirkondade puhul õigustatud ning äh, me peame jälgima seda, et meie erinevad määrused oleks äh, üksteisega kooskõlas ning härra volinik Almunia, ma tervitan, et te täna osalete sellel arutelul, teie kohalolek näitab äh, seda, et vaja on konkurentsipoliitika eesmärke äh, tugevdada, äh, aga me ei tohi seda teha äh, regionaalpoliitika arvelt ja me väga tervitame seda, et te osalete siin arutelul. aitäh ja nüüd saavad sõna teised kõnelejad ja kaks minutit saab härra Zeller. aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid regionaalarengu e, regionaalarengu abi on äärmiselt oluline selleks, et piirkondade konkurentsivõimet suurendada ning tagada e, e, korralikud elutingimused ning mis puudutab äh, Äh, seda, et juba on räägitud seda, sellest, et tuleks äh, erinevaid äh, määrusi paremini koordineerida. areng erinevates piirkondades toimub erinevalt, seetõttu on äärmiselt olulised erinevad toetusinstrumendid, me toetame uusi grupierandeid ja teavitamiserandeid, hea on ka see, et Äh, ettevõtted äh, kohustatakse äh, jääda, jääma vastavasse piirkonda tegutsema, see on ette nähtud proua Schröder, ning ähm, mis puudutab erine-, varasemaid A-piirkondi ja nüüdseid C-piirkondi piirialadel, siis on uue määrusega seotud äh, väga ebameeldivad arengud, mis äh, võiksid hävitada seni tehtud edusammud. mis puudutab äh, ettevõtteid, kus on ähm, rohkem kui kakssada viiskümmend töötajat, äh, siis need mm, sätted on väga piiravad ja ka endisel ida, endise Ida-Saksamaa puhul oleksid tegemist, oleks tegemist liiga kõrgete piirmääradega ja me suurendame Äh, bürokraatiat, ma loodan, et komisjon võtab arvesse parlamendi kriitikat, äh, muudab äh, direktiivi ettepanekut ja seetõttu olen ma väga tänulik volinikule, et ta tuleb ka meie komisjoni, aitäh! aitäh ja härra Zeller, teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus vastama proua Schröteri küsimusele? proua Schröter aitäh, kolleeg Sellar, mind huvitaks, kas teie fraktsioon toetab samuti seda, et ette nähtud viis aastat komisjoni ettepanekus, et neid pikendatakse kümne aastani, selleks et äh, see oleks kooskõlas meie nõudmisega, mis puudutas äh, struktuurifondide raammäärust. mina ei ole fraktsiooni äh, kõneisik, ma räägin äh, omaenda nimel, aga kui te minu isiklikku arvamust küsite, siis mina toetan seda kümmet aastat. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Kadenbach. lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik, komisjoni ettepaneku sätetest sõltub põhiliselt see, et millistes äh, piirkondades äh, ja kui suures ulatuses on võimalik ettevõtteid toetada äh, tulevikus. komisjoni kaalutlused võrreldes äh, teiste liikmesriikide ka-, kaalutlustega tähendaksid seda, et Austrias kuni viiekümne protsendi võrra vähendatakse äh, toetust ja ette oleks nähtud siis ka suurettevõtete toetamise keeld. minu kodupiirkonna puhul öö, tuleks, minu kodupiirkonna olukorda arvesse võttes tuleks olla sellise korralduse vastu, me toetame riigisiseste erinevuste vähendamist ning see ei käi mitte ainult Alama-Austria kohta, vaid ka kõigi teiste piirkondade kohta. Äh, vaja on saavutada, säilitada toetus praegusel tasa, tasemel ja vaja on kaasata ka suuri ettevõtteid, sellepärast et kahesaja viiekümne esimene töötaja ei tohi olla selleks põhjuseks, et miks ettevõte ei või toetust saada, meil on vaja edendada tööhõivet ja töökohtade loomist Euroopas. aitäh ja nüüd saab sõna härra Toirer aitäh, härra president, lugupeetud volinik Almunia. liberaalide jaoks on täiesti selge see, et äh, piirkondade konkurentsivõimet on vaja edendada, aga regionaalabi äh, peab olema äh, kujundatud niimoodi, et see ei moonuta konkurentsi, seetõttu on hea, et tehti ettepanekuid, mis tagava, millega on ette nähtud konkurentsi tagamine, aga teie ettepanek on liiga mustvalge, meie arvame, et just nimelt piirialadel, millest rääkis ka härra Zeller äh, tuleks läheneda diferentseeritult, me arvame, et klassikaline VKE-de definitsioon on äh, ka liiga piirav, on ettevõtteid, kus on rohkem kui kakssada viiskümmend töötajat, aga ikkagi on tegemist äh, VKE-dega ning me palun, et te võtaksite arvesse meie märkusi ja me tervitame seda, et te olete märku andnud, et komisjon Äh, kavatseb äh, piirmäära tõsta viie, kahekümne, äh, neljakümne kahelt protsendilt neljakümne viie protsendini, kui see niimoodi läheb, siis me saame selle poolt hääletada. aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Telli. härra volinik, ähm, sellisel kriisi ajal, kus me peame tegema kõik selleks, et võidelda tööpuuduse vastu ja majandust taaskäivitada, komisjoni suunised et ei äh, arvesta piisavalt regioonide vajaduste ja vajadusega, näiteks ülemineku äh, regioonidega ja ühtekuuluvuspoliitika. Äh, komisjon tahab hoida senist kurssi, jah tuleb piirata regionaalabi sellistele suurtele ettevõtetele, kes ümber paiknevad. meie eesmärk on selge, me peame toetama eelkõige innovaatilisi VKE-sid ja kohalikku majandus. me kaitseme eh, seda mitte ümberpaiknemise klauslit. Eh, abisaajad ei tohi ümber paikneda. Eh, see abi on mõeldud selleks, et suurendada tööhõivet on väga oluline, et ei saa, ei saa lubada seda, et ettevõtted, kes on saanud seda abi, paiknevad lihtsalt ümber ilma iga, igasuguste sanktsioonideta niisiis, ma ütlen väga selgelt, Euroopa peab teenima kodanikke ja te ütlesite ka seda, Euroopal on ülesanne, see ülesanne on sotsiaalne ühtekuuluvus, majanduslik ühtekuuluvus, territoriaalne ühtekuuluvus, eh, tuleb mõelda globaalselt, tegutseda ka kohalikul tasandil ja just nimelt seda me teilt ootamegi. aitäh! aitäh, et ka kõneajast kinni pidasite ja nüüd saab kaheks minutiks sõna proua Sanchez-Smith aitäh, president, härra volinik, kallid kolleegid komisjoni loogika regionaalabi reformide taga on väga lihtne, riigil on raha vähe ja seetõttu tuleb äh, vähendada seda abi, mida ettevõtetele antakse. me arvame, et meil on vaja äh, teistsugust lähenemist, vähem liberaalset me peame lähtuma regioonide ja ettevõtete vajadustest. paljudes riikides on majanduskriis, tööstussektorid ja VKE-sid eh, tugevasti kahjustanud ning selleks, et neid puudusi, eh, meil on vaja neid puudusi kuidagi kompeni-, kompenseerida, see abi ei ole mõeldud rikastele piirkondadele, vaid nende, kes, kellel on probleeme, ma pean silmas maapiirkondi, mägiseid piirkondi, piiriäärseid piirkondi, eh, nendel eh, piirkondadel on vaja paindlikkust, et nad saaksid oma majandust arendada, eh, riigiabi ja piirkondlik abi peavad käima käsikäes, nad ei tohi üksteisele vastu töötada, vahekat-, kategooria loomine, üleminekuregioonide kategooria loomine on väga oluline komisjoni ettepanekus äh, on nende äh, üleminekuregioonide äh, kaart aga teistsugune kui ühtekuuluvuspoliitikas samuti on komisjon otsustanud piirata abi andmist ettevõtetele, kus on üle kahesaja viiekümne töötaja. ma arvan, et keskmise suurusega ettevõtetel peaks olema võimalus abid saada Eh, samuti eh, ilma, ilma abita ei saa ettevõtet oma tegevust ümber kujundada eh, ja niimoodi me tegelikult soodustame ettevõtete ümberpaiknemist mujale. see ab-, selle abiga peavad käima kaasas tingimused luua töökohti konkreetses piirkonnas, tuleb toetada raskustes ette, ettevõtteid ja toetada nende konkurentsivõimet. see kõik aitab kaasa majanduskasvule, aitäh ja nüüd proua Miranda, poolteist minutit. aitäh, president. volinik Almunia, me oleme teile väga tänulik selle eest, et te täna siia täiskogule tulite paljud küsimused on veel lahtised ja komisjon võib oma poliitikat veel muuta ühtekuuluvuspoliitika on praegusel kriisi ajal olulisem kui kunagi varem. ei ole kahtlust, et äh, väga paljud on mures sellepärast, et abi piiratakse. Nendele ettevõtetele, kus on vähem kui kakssada viiskümmend töötajat või nende käive on väiksem kui äh, viiskümmend miljonit eurot, kuidas saab seda teha, üheksakümmend protsenti ettevõtetest kogu Euroopas äh, on äh, väikesed või keskmise suurusega, kus on vähem kui viiskümmend töötajat äh, meile valmistavad muret ka need piiriülesed küsimused ja võrdse kohtlemise küsimus arvestades neid piirakuid, mis riigiabi vallas on kehtestatud ja ettevõtete mujale paiknemist, nagu näiteks Galiitsias on toimunud, siis Äh, siis võib tõesti jääda mulje, et, et probleemi ei ole, aga tegelikult on tegemist väga vaese piirkonnaga, kus noored lihtsalt ära lähevad, kus tööpuudus on väga kõrge ja sama võib öelda suurema osa Hispaania kohta. Äh, ma arvan, et statistiline efekt peaks arustama regioon, arvestama regioonide eripäraga ja nüüd äh, härra Olbricht järgmisena. president, ma leian, et praeguse arutelu kõige olulisem küsimus on see, et Euroopa poliitikad teineteist vastastikku täiendaksid. et need meetmed, mida rakendatakse läbi erinevate fondide, oleksid järjepidevad. kui Euroopa Parlament peab läbirääkimisi ühtekuuluvuspoliitika alaste määruste teemal siis meie jaoks ei ole oluline, kas me peame läbirääkimisi ühe või teise diar-, direktoraadiga, vaid meie jaoks on oluline, et me läbi räägime Euroopa Komisjoniga. läbirääkimised Euroopa Komisjoniga tähendavad aga seda, et on olemas sidu-, sisemine sidusus regionaalsele ja ühtekuuluvuspoliitikale ko-, kõigi, kõigis direktoraatides me oleme viimas äh, lõpule läbirääkimisi, mis puudutavad regionaalpoliitika rahastamise vahendeid. pärast raskeid kõnelusi nõukoguga oleme me nüüd jõudnud järeldusele, et toetust peaks lubama innovatsioonile ning koostööle suurte ja väikeste ettevõtete vahel väga oluline on tagada lähenemisviisi järjepidevus, kui me leiame, et ühes kohas midagi on lubatud ja teises kohas sama asi ei ole lubatud, eh, siis tekivad vastuolud. niisiis, eh, komisjonil oleks praegu hea võimalus eh, arutada seda teemat meiega meie komisjonis. härra Nikulescu järgmisena. aitäh ma arvan, et äh, uued suunised, mis puudutavad piirkondlikku riigiabi, on samm äh, reeglite lihtsustamise suunas. tahaksin rõhutada seda, et need uued suunised äh, viitavad majanduskontekstile, mis on erinev sellest, milles võeti vastu eelmine määrus. ma arvan, et need piirkonnad, mida mainitakse artiklis lõiges, üks lõige seitse, Äh, neid tuleb tõlgendada ühenduse meetodist lähtuvalt, on ettevõtted, millega arvestatakse, kuigi neil on rohkem äh, kui kakssada viiskümmend töötajat. me peame arvestama ka VKE-dega, nagu ütles Roheliste fraktsiooni esindaja. me peaksime rõhutama aga seda, et ettevõtted peavad jääma sellesse liikmesriiki, kus nad piirkondliku riigi abi saavad komisjon peab arvestama ka erinevate riikide eripäraga, näiteks maapiirkonnad, piirkonnad, millel on äh, looduslikke tõkkeid, mägipiirkonnad, piirkonnad, kus on kõrge tööpuudus ja nõnda edasi. pooleteiseks minutiks saab nüüd sõna härra Tekseira. aitäh, president, volinik uued riigiabi suunised, äh, mida antakse siis piirkondlikul tasandil kahjustavad suurel määral äh, minu kodupiirkonda Madeira saart. kindlustus, finantstegevus äh, on valdkonnad, mida on juba käsitletud, aga see praegune ettepanek läheb veelgi kaugemale, kehtestab veelgi rangemad äh, reeglid, mis ohustavad kõiki Euroopa Liidu äärepoolseid piirkondi me ei saa kuidagi mööda minna komisjoni esialgsest ettepanekust, mis peaks äh, hõlmama ajavahemikku kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. Äh, regioonid peaksid, äh, me peaksime ikkagi eeliskohtlema selliseid äärepoolsemaid piirkondi. praegune versioon aga ei luba sellist eeliskohtlemist eiratakse kõiki neid kogemusi, mida me aastate jooksul oleme omandanud Äh, kõiki neid süsteeme, mida me äärepoolsemate piirkondade jaoks oleme loonud ning äh, selle kõigega käivad kaasas ka täiendavad kulud ääremaalsematele piirkondadele. me teame täpselt juba praegu, kui palju need asjad maksma hakkavad. näiteks Madeiral äh, on sellel ettepanekul igatahes täiesti negatiivne mõju. see tekitab suurt ebakindlust Äh, see on täiesti lubamatu ja seetõttu tuleks see ettepanek uuesti läbi vaadata ja viimane kõneleja, härra Weber. aitäh, ma tahaksin äh, välja tuua ühe äh, eriteema, mida mõned kolleegid on juba rõhutanud, nimelt äh, piirialade probleem, äh, kus meil ühelt poolt on tegemist toetust saava piirkonnaga ja teiselt poolt ei ole toidust, toetust saava piirkonnaga, eriti on tegemist piirkondadega, mis varem olid teisel pool äh, Äh, raudset eesriiet, äh, kus saadakse kakskümmend viis kuni kolmkümmend viis protsenti toetust ja kui see ära jääb, siis äh, jäävad need piirkonnad inimestest tühjaks. Ähm, me peame tagama selle, et äh, piirkondade äh, toetamises ei oleks rohkem kui viiekümneprotsendist erinevust, me peaksime äh, looma erireeglid nendele piirkondadele, tegemist on nende piirkondadega, mis praegu kannavad Euroopat. Euroopa taasühinemine ei toimu Berliinis, Viinis või Münchenis, vaid just nimelt piirialadel, kus inimesed elavad oma igapäevast elu ja seal on tihtipeale väga suuri erinevusi, näiteks maksuerinevusi ja, ja paljusid muid erinevusi, me ei tohi neile täiendavat koormat peale panna, sellepärast et äh, neid ka väga erineva määraga toetama hakatakse, palun äh, komisjonil seda arvesse võtta. ja härra Veeber, teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus siiski mitte, vabandust. Uh, uh, saime valesti aru sellest äh, soovist. aga nüüd äh, jõuame vaba mikrofoni vooru juurde ja esimesena saab sõna härra Panki. aitäh, Ungari jaoks äh, on väga olulised need uued äh, reeglid äh, järgnevateks aastateks. kuus piirkonda äh, kuuluvad endiselt hakkavad kuuluma A-piirkondade hulka ja see on väga kurb Ungari kodanike jaoks. me loodame, et kuni aastani kaks tuhat kakskümmend tänu ühtekuuluvuspoliitikale ja tänu Ungari valitsuse meetmetele ähm, nende piirkondade olukord paraneb. komisjoni Ehm, abiarvamispõhimõtteid tuleks parandada, sest näiteks mis puudutab Ungarit, siis äh, on probleeme näiteks äh, Pešti komitaadi mm, piirkonnaga, seal on ka piirkondi, mis on väga maha jäänud, nii et me ei saa sellega rahul olla, mida komisjon praegu välja on pakkunud, seda on vaja parandada järgmine kõneleja, härra Luhan. suur tänu, juhataja. isegi kui piirkondliku abi roll on selge, et see peab tooma investeeringuid e, vaesematesse piirkondadesse, siis need reeglid, mis peavad kaitsma konkurentsivõimet, on toonud kaasa tohutu koormuse e, konkurents toimub ettevõtete vahel nii Euroopa Liidus kui ettevõtete vahel, mis asuvad kolmandates riikides. praegusel hetkel oleme meie kehvemas olukorras. praeguse kriisi valguses on meil vaja uut Euroopa strateegiat, mis võtab arvesse rahvusvahelise konkurentsi, mis piiraks abi saamise eh, kriteeriume ja oleks korrelatsioonist teiste Euroopa poliitikatega ja tööstuspoliitikaga. aitäh! Eh, regionaalne eh, riigiabi peaks arvestama potentsiaalset kasvu ühtsel turul Euro Rumeenia on komisjoni ettepanekust väga huvitatud, kuna eh, enamus meie piirkondi langevad A-kategooriasse, nii et enamus ettevõtteid kvalifitseeruvad riigiabiks. hiljuti on nii mitmedki Rumeenia ettevõtted eh, olnud eh, just petrokemi-, naftatööstuse ja ehm, terase vallas suurtes raskustes ning ma tõepoolest arvan, et eh, liikmesriigid peaksid kasutama oma ressursse tõhusamalt. vaja on toetada neid ettevõtteid, kes toovad eh, majanduskasvu kaasa ja vähendavad tööpuudust Az indok soovitakse riigi mm, jaotust muuta ning öeldakse, et äh, praegused äh, andmed äh, ei ole piisavalt tõhusad. ma kahtlen selles, et kas äh, need piirkondad, mis toodi viisteist aastat tagasi ja mida nüüd ümber korraldatakse, kas äh, sellest on tingimata äh, kasu selleks, et nad saaksid vahendeid paremini ära kasutada? vaja on teha tõhusamat tööd ja riikliku süsteemi ümberkujundamine peab lähtuma tõhususest ning äh, ma ei arva, et äh, piirkondade kuju-, kujundamise puhul oleks tegemist sellega, et valitsusparteid äh, äh, äh teeksid mõistlikke otsuseid. väga mõistlik oleks kasutada selliseid piirkondi, mis on juba minevikus ise välja kujunenud ja, ja Rumeenia puhul oleks see näiteks nii. praeguse kriisi valguses on suunised äh, äh, regionaalse riigiabi osas aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend olulised, nad võivad aidata kaasa majanduskasvule, aga vaja on reeglid, mis paneksid paika, kuidas äh, jagunevad rahad nad peavad olema suunatud piirkondadele, kus on majandusprobleemid need piirkonnad, kus on raskused, vajavad abi ja neid tuleb aidata. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ettevõtete ümberpaiklemisele Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopat. me peame mõtlema sellele, kuidas vähendada riigiabi suurettevõtetele, samal ajal on vaja tagada eh, ühtekuuluvus eh, on vaja tagada kooskõla ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalse riigiabi vahel aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. minu, äh, see on eriti oluline minu koduriigis, kus vähendati valitsuse poolt äh, äh, rahastust äh, teadusuuringutele järgmine kõneleja, proua Kalbach ma tahaksin äh, veel äh, viimase lause öelda, mis on äärmiselt oluline. sellest rääkis ka härra Zeller enne, et äh, maksimaalselt võib erinevus toetuses olla viisteist protsenti ja see võiks olla tõesti see asi, mida teie, härra Almunia, peaksite praegusest arutelust arvesse võtma. suur tänu, nüüd meil on aeg otsad kokku tõmmata ja selleks me annaksime sõna volinik Almuniale. suur tänu, ma tänan kõiki eh, parlamendiliikmeid, kes eh, võtsid sõna arutelu käigus. ma olen pannud kirja väga palju soovitusi, ideid. ma ei saa kõikidele teile vastata, ma ei saa hõlmata kõiki aspekte, aga siiski mõnd käsitleksin üsna kiiresti eh, lihtsustamine. see on, tegemist on uute suunistega eh, riigiabi vallas ja tõepoolest need teevad elu lihtsamaks. me vähendame sellega eh, bürokraatiat, me vähendame erisusi, aga samal ajal me väga Eh, tõsiselt eh, vaatame, milline mõju nendel on eh, turule, milline on proportsionaalsus, nii et me oleme karmimakäelised. sest tõepoolest abi peab aitama kaasa majanduskasvule ja ma arvan, et kõik on seda sellega nõus. loomulikult on mul väga hea meel Regionaalarengu Komisjonis seda teemat arutada siin viidati Sloveenia probleemile, ma olen seda arutanud ka Sloveenia äh, ametivõimudega ja asi läheb, ärge muretsege. nüüd suurettevõtted. see on äh, pidevalt olnud arutlusale all olev teema. me äh, muutsime suurettevõtete käsitlemist võrreldes esialgse projektiga, me räägime siin A eh, piirkondadest, kus eh, on seitsmekümne viie protsendine SKT ja nüüd me ütleme, et suurettevõtted peavad saama abi, mis vastavad eh, sektori, sektoriaalsetele eh, tingimustele, et nendel on vaja eh, juurdepääsu energiale, nendel on vaja juurdepääsu internetile ja võib-olla me eh, saame nende puhul suurendada abi intensiivsust aga ikkagi kommenteeritakse seda teemat. ma muidugi mõnda kommentaari ootasingi. meie mõtleme võimalusele avada uks e, võrdväärsele abile e, C piirkondades mis ei ole hõlmatud sektoriaalsete suunistega, kui on olemas eh, väga selged positiivsed viited sellele, et see investeering aitab kaasa piirkondlikule arengule. kui tõepoolest investeeringute tõttu muutub majandus rohelisemaks ja nii edasi, aga seda teemat me alles käsitleme ma olen teie kõigiga nõus, kes nimetasid VKE-sid, sest tõepoolest selle abi põhikasusaajad eh, peaksid olema VKE-d, nemad annavad kõige eh, märgatavama efekti. eriti kui asi puudutab uusi eh, algatusi ja uus algatus tähendab, et alustatakse väikselt ja kui äh, ollakse edukad, siis äh, kasvavad ka sissetulekud. suurte ettevõtete mm, käsitlemisel on olemas teatud võimalused, ma loodan, et te saite aru sellest minu sõnavõtus, aga me püüame praegusel hetkel siiski lüüa, luua raamistiku, mis eh, kõigepealt annab tuule tiibadesse VKE-desse, et nad alustaksid uutes valdkondades, et nad lihtsalt ei viiks oma tegevust ühest Euroopa osast teise. sellepärast ma hindan väga eh, teie kommentaare selles osas, et me peaksime tegevuse kestvust pikendama eh, viielt aastalt kümne aastale, kui ettevõte on saanud riigi äh, abi. me analüüsime seda ettepanekut, aga ma ei saa aru, mikspärast mõned teist nimetasid äh, seda, et kõige äärepoolsemaid äh, piirkondi koheldakse halvasti ja ebaõiglaselt igatahes mina küll selles uues tekstis eh, ei näe, et eh, kuidagimoodi nende piirkondadele liiga tehakse. me tõepoolest tahame parandada olukorda kõige äärepoolsemates piirkondades ja eh, praegune ja see uus versioon parandab teatud määral olukorda, ma ei näe mitte ühtegi sammu tagasi. nüüd piirialad E, industrialiseerinud, industrialiseeritud liikmesriikides on piirialad äärmiselt olulised ja me räägime siin sellest maksimaalsest erinevusest viie, viieteistkümne protsendi ulatuses. niimoodi on kirja pandud meie eh, ettepanekust ja kui teie tahate seda määra suurendada, siis mina ütlen sellele raudselt ei. kuigi mõnede teiste piiriregioonide puhul eh, teatavate modifikatsioonide tõttu on vahe väiksem, see tähendab, et liikmesriigi ametiasutused Eh, hõlmavad oma kaardil eh, neid piiriregioone, nendel on võimalus seda teha, nendel on õigus seda teha ja ma tõepoolest usun, et toimub, toimib lähimuspõhimõte. mina ei arva, et volinik või mingisugune peadirektoraadi esindaja, kes Brüsselis istub, teab, mis piirkondades toimub. Eh, me usume kohalike võimu organeid Austrias, Saksamaal, igal pool mujal. ja seda võimalust on eh, kasutatud eh, ära eh, liikmesriikide poolt oma riiklike kaartide koostamisel, vähemalt üheksa liikmesriiki on seda teinud oma föderaalvõimude nõusolekul. nii et, et maksimaalne mm, vahe võib olla viisteist protsenti ja mõnel eh, juhul on see ka väiksem. see ongi minu poolt kõik, suur tänu. suur tänu, härra volinik. sellega me oleme arutelu lõpetanud. nüüd lõpuks eh, paar teadet eh, poola keeles. me jätkame homme, kolmapäeval, seitsmeteistkümnendal aprillil kella üheksast töötame kella ja siis uuesti kella kolmest